um,. And... head kolleegid, daamid ja härrad. meil on äh, täna arutlusel väga oluline ja tõsine teema, punkt üksteist meie päevakorras, mis puudutab siis energiatõhusust ja märgistamist meie liikmed on teinud üle viiesaja muudatusettepaneku sellele eelnõule ja raportöör Dario Tamburano on ka siin ja leiame, et see on äh, meie ametiajal üks olulisemaid raporteid, sest meie võtame energiatõhusust väga tõsiselt ja energiamärgistus on äärmiselt oluline mõte ning see peaks olema Euroopa Liidus ühetaoline, reeglid peaksid olema selged meie kodanikele, sest see on ka nende jaoks äärmiselt tähtis. kui lubate, siis paluksin, et kolleeg Tamburano alustaks selle olulise aruteluga, palun Presidente, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti i presenti e a coloro che ci seguono online. Sì, siamo finalmente nel pieno della procedura di negoziazione. aitäh, suur tänu öö, sõna andmast, tere tulemast kõigile, kes kohal on ja kes veebiülekannet kuulavad. me räägime siin energia märgistamisest, umbes seitsesada muudatusettepanekut on esitatud umbes kuuekümnelt kolleegilt. me soovime praegust korda tugevdada ja tõhusamaks muuta. jaa. vabandust, aga meil olid tõlkega teatud probleemid. nii et mitte kõikides keeltes probleeme ei olnud, aga osades keeltes olid siiski probleemid ja tõlgid on palunud, et te ka natukene aeglasemalt räägiksite. võib-olla peaksime alustama algusest peale, kui lubate. ja alustame siis uuesti. jah yeah,, now, yes please. Buon pomeriggio a tutti presenti ja e color- tere pärastlõunat kõigile ja tere ka neile, kes meid veebis jälgivad. läbirääkimiste alguses, kui me rääkisime energiamärgistusest, tahaksin tänada kuutekümne kolme kolleegi, kes seitsesada ettepanekut allkirjastasid. see näitab, et kõik kolleegid on soovinud minna esialgsest eh, õigusaktist kaugemale. kui vaadata meie esimest raportit, siis eh, sooviti seal erinevaid muudatusi ja tehti ettepanekuid, oli palju uusi teksti ettepanekuid. mõned ettepanekud olid ka kriitilisemad ja see aitab meil seda dokumenti ainult parandada. minu ettepanek on, et me koordineerime need ettepanekud, et me jõuame lähenemiseni, mis kajastab selle komisjoni arvamust aga tagab ka koalitsiooni, sest see on oluline parlamendi rolli tugevdamisel, kui meil al-, kui me alustame läbirääkimistega nõukoguga. mitmed ettepanekud on omavahel seotud ja me tahame jõuda seisukohani, mis on äh, jagatud ja ühetaoline. meil on vaja nutikaid ettepanekuid tulevikuks, vähendada äh, paberimajandust, äh, ja mul ei ole küll palju aega, aga räägin olulisematest punktidest. enamik ettepanekutest keskendub äh, peamistele teemadele, näiteks nagu energiamärgistus ja e, tarnijate, levitajate koht, kohustused, mõisted, muudatusettepanekud nende äh, artiklite puhul äh, hõlmasid siis viitekümmet protsenti kogu ettepanekutest räägiti ka turuseire tugevdamisest, et taastada kodanike usaldus ja tagada, et tõepoolest ka see õigusakt rakenduks, see puudutas siis artikleid viis ja kuus, artikkel seitse puhul on praegu natuke liiga varajane veel üksikasjalikult äh, seda kajastada, aga me liigume õiges suunas me peame vaatama, milline on turu olukord. me ei taha siin kaotada se-, tähelepanu sellelt, mis on oluline, aga me peame olema ka realistlikud, me peame arvestama kodanike ja tarbijatega, meil on vaja energiamärgistussüsteemi, mis on selge ja mida nad saavad usaldada. me ei soovi seda arusaama kuidagi rikkuda, väga palju muudatusettepanekuid puudutab ka andmepanka. me, mõnede arvates see ei peaks olema prioriteet. nagu ma juba olen korduvalt öelnud, me leiame, et on äärmiselt oluline, et see määrus oleks edukas, meil on vaja digitaalset süsteemi ning selle kaudu saame rohkem infot edastada ka kodanikele, kes näevad, kuidas energiat säästa. loomulikult tuleb ka meeles pidada, et tööstuse info võib olla kohati tundlik või salajane, aga meie liikmed ei soovi ju luua sellist läbipaistvuse platvormi kodanikud on huvitatud, vabandust, just sellest läbipaistvuse platvormist, sest see annab neile rohkem infot. samamoodi turujärelevalvet soovitakse parandada. enamik kolleegidest jagavad seda muret, mis puudutab praeguse järelevalvesüsteemi tõhusust ehk siis mina olen optimistlik, et me jõuame kokkulepeteni mitmetes küsimustes, nagu näiteks teabevahetuse parandamine, parem tarbijakaitse, parem komisjoni roll eh, nende menetluste koordineerimisel ühtsel turul. oli ka veel teisi teemasid, mida me peaksime käsitlema, sest need on olulised ja me peame jõudma üksmeelele, et see märgistus oleks ka selgelt äh, nähtav, et see oleks nähtav näiteks kauplustes. määruse peamine eesmärk, mis on kooskõlas ka ühenduse poliitikute valikutega, on vähendada üldist energiatarbimist ja seetõttu on oluline teile meelde tuletada, et energiatõhusus on ainuke võimalus, kuidas me seda saavutame. on äärmiselt positiivne, et meil on jagatud soov seda kaasamismehhanismi suurendada, kaasata parlamenti rohkem ja kokkuvõtteks võin öelda, et minu arvates on oluline et me oleme progressiivsed, võtame kasutusele digilahendused, sest see on kaasaegses ühiskonnas äärmiselt tähtis ja kodanikel oleks sellele ligipääs, see oleks vähem kulukas ning tootjad ja levitajad, neile väheneks bürokraatia ja see on ju ka üks Euroopa eesmärke, kui me soovime ressursitõhusust olen valmis kolleegidega suhtlema ükskõik mis ajal lähipäevadel, et me tõesti jõuaksime ambitsioonika ettepanekuni, mis kaitseb paremini kogu ühenduse huvisid, kui me räägime energiapoliitikast, aitäh! Eh, Our... suur tänu raportöörile ja esimene kõneleja Rahvapartei nimel on kolleeg Rojal Shadow Rapporteur. Ja, thanks. Also, äh, erstens bedanke ich mich. kõigepealt tahaksin tänada koostöö eest. loodetavasti suudame tööga õigelaegselt ka õigel õigel õigel ühele poole saada, see saab küll raske olema. minu jaoks on kõige olulisem see, et määrustik oleks lihtne, et me liiga palju keerukaid reegleid sinna sisse ei kirjutaks, seega äh, reegleid peaks olema vähem, aga nad peaksid olema toimivad. toimiv tähendab seda, et me peame andma tarbijatele instrumendi, mis äh, saavutab seda, mida me soovime, soovime, ehk siis, et, et energiat kasutatakse tõhusamalt. samuti peame me silmas pidama ka äh, ettevõtjaid siin on mitu olulist punkti. üks asi on reeskaleerumine. siin me peame olema tähelepanelikud, et me liiga keeruliseks seda määrustikku ei teeks, nii et see ei toimi. ma toon siin ühe näite. on tooteid, mis viimastel aastatel on saanud uued märgistused Äh, me ei, me ei pea hakkama ju neid nüüd muutma kohe uuesti, me peame neil, neile leidma uue lahenduse. me peame mõtlema, millal komisjon peaks tegutsema hakkama, me ei tohiks siin äh, tuua kaasa uut eskaleerumist võib-olla ei peaks äh, määrustik hakkama kehtima ülehomme, peaks andma rohkem aega, näiteks viis aastat tundub sobilik aega olevat. siis andmepank, and-, andmebaas. meil on öö, äh, seda andmebaasi vaja, aga see on kallis, seda on vaja üleval pidada, see see on kulukas ka komisjoni jaoks, aga minu küsimus on, mis mõte sellel on? ma olen juba varem öelnud ja kordan uuesti, see üks tõendussertifikaat ühe toote jaoks on ette nähtud, aga mõnedel tootjatel on üle kahekümne viie tuhande toote, mida nad peavad siis registreerima sinna andme baasi. see on ka suurtele ettevõtetele väga keeruline kanda uude andmebaasi kakskümmend viis tuhat toodet. minu arvates ei ole tõestatud ka selle vajalikkus. siin on toodud näiteks, näiteks äh, USA, Hiina, Austraalia, Uus-Meremaa, kes on nii tegutsenud, aga võib-olla tuleb silmas pidada, et äh, äh, nendes riikides on ainult üks kontrolliamet ja neil on ainult üks keel. meil on palju kontrolliameteid ja palju keeli. seega mõelge järele, kas võib-olla ei peaks sellest loobuma. selle eskaleerumise öö, äh, Äh, eskaleerumise puhul on mitmeid probleeme, peaksime nendest lahti saama, et uus süsteem oleks tõhusam ja demokraatlikum, aitäh! suur tänu, kolleeg, sotsiaaldemokraatide nimel. proua Taling, kes asendab variraportööri, proua Wernerit. aitäh, härra e-, esis-, esimees, ma asendan Martinat, kes vabandab, et ta ei, täna siin kohal ei saa olla kõigepealt mina ja tema tahaksime tänada raportööri ja personali suure töö eest. see on väga keeruline määrustik, kuhu langevad viisteist, viisteist toodete rühma praegusel hetkel, niisiis tuleb leida tasakaal üldise ja tootepõhise lähenemise vahel. nüüd konkreetsed muudatusettepanekud, artikkel seitse, märgistamise muutmine see, selle kohta on esitatud kõige rohkem muudatusettepanekuid. meie jaoks, sotsiaaldemokraati hulgas, on oluline vahet teha algse äh, muutmise ning tulevase muutmise vahel. tulevase, tulevane muutmine peaks kehtima kõikidele märgistustele, nii aastgeeni äh, sest peamine eesmärk on ju siin tagada, äh, et saadakse lahti kolme plussi süsteemist. raske on muidugi leida õiget ajakava selleks äh, süsteemi muutmiseks, me peame olema ettevaatlikud, kui me ei kehtesta seda esialgset tähtaega märgistuste muutmiseks, siis mõned ettevõtted hoiavad järgmised kolm, kümme aastat veel oma A pluss märgistust aga uus muudatussüsteem, edasine muudatussüsteem peaks öö, äh, äh, toimuma siis, kui tehnoloogia on sellele, äh, selleks vajaduse tekitanud. minu fraktsioon on valmis arutama seda, mis peaks äh, olema uue märgistussüsteemi äh, muutmise äh, ajendiks. sest tuleb ju tagada, et vähemalt kümneks aastaks jääks uus muudetud märgistussüsteem paika. peaaegu kõik fraktsioonid toetavad seda, et vähemalt kaks tippklassi jääks tühjaks või vähemalt üks nendest me peaksime seeläbi vältima äh, segadust tarbijate hulgas, aga kindlasti oleme me võimelised raportööri ja variraportööridega jõudma äh, kompromissile. sama puudutab vana märgistuse muutmist uue vastu. peaaegu kõik fraktsioonid soovivad selget ajakava ühest nädalast ühe kuuni. kindlasti jõuame me ka siin probleemideta kokkuleppele. delegeeritud ja rakendusaktid suurem osa toetab delegeeritud akte ka sotsiaaldemokraadid, siis andmebaas, see on veel üks oluline teema. muudatusettepanekud näitavad, et enamus fraktsioone toetab komisjoni ettepanekut. variraportööride kohtumisel peame me veel tehnilisi detaile analüüsima. Need on praegu peamised teemad ning nüüd peavad variraportöörid ja raportöör leidma hea kompromissi, mida toetaks äh, võimalikult suur enamus fraktsioone, et meie parlamendi positsioon oleks võimalikult tugev läbirääkimistel nõukoguga, mis saavad kindlasti olema rasked. ma olen kindel, et me suudame hea kompromissi välja töötada, ma tahaksin tänada kõiki osalisi ning ma veel vabandan Martina nimel, et ta ei saanud ise seda juttu ette lugeda. aitäh! järgmine kõneleja, variraportöör Alde nimel kolleeg De Backer. kuigi nimesilt näitab härra Federlit. aitäh raportöörile jällegi selle töö eest, minu arvates arutelud liiguvad edasi väga konstruktiivselt, see on väga hea. eile või üleeilegi toimusid väga head öö, öö, arutelud ja jõudsime jällegi uuele kompromissile. liberaalide jaoks, ja seda ma mainisin ka juba varem, liberaalide jaoks on selge, et märgistussüsteem peab olema selgem tarbijate jaoks, nad peavad olema paremini informeeritud, nende öö, otsused peavad olema rohkem infopõhised. ja märgistus peabki näitama täpselt seda, kui energiatõhus toode on sellega on seotud palju erinevaid aspekte, aga põhimõtteliselt seda peab see märgistus ju näitama. teiseks, me peame tõesti liikuma vanast uude süsteemi võimalikult lihtsalt nii tootjatele äh, kui edasimüüjatele. seega me mõt-, äh, juba rääkisime sellest, millised peaks olema rescaling'u äh, lävendid see peab olema täpselt paika pandud, aga me peame ka tagama, et on piisavalt aega müüjatel selleks, et kohaneda uute muudatud märgistustega. tootjate kohustus peab ka olema e, edastada korrektset infot. kolmas asi loomulikult tuleb tagada, et süsteemi usaldatakse, see tähendab seda, et turujärelevalveametid peavad oma tööd tegema korralikult. me teame, et erinevates liikmesriikides on nendes ametites liiga vähe personali, me soovime nende tööd lihtsustada, üks võimalus selleks on see andmebaas aga loomulikult ma mõistan, et kui meil on keskne Euroopa Liidu poolt hallatav andmebaas, siis see ei pruugi olla kõige parem. mina tegin omapoolse ettepaneku, mida te võiksite kaaluda, nimelt et info jääb tootjate juurde. turuseireametid saavad siis äh, läbi äh, siseriikliku äh, andmebaasi esitada andmenõudeid. see äh, tuleks vastu äh, nii riik, liikmesriikide ametitele ja lihtsustaks ka komisjoni tööd, sest see oleks liht-, äh, odavam. see oleks võib-olla üks lahendus. nüüd üldisem märkus kokkuvõtteks, ma arvan, et me peaksime jääma raammäärustiku põhimõtte juurde, et äh, tarbijad äh, saaksid signaali, et nad saavad otsuseid teha põhjendatult ning tootjad mõistavad ka, et süsteem toimib ning et äh, läbi, äh, üleminekuperiood peab olema ka võimalikult paindlik, need on võtmeprioriteedid meie fraktsiooni jaoks. Äh, aitäh, hea kolleeg, järgmisena saab sõna kolleeg Neoklis Silikiotis, kuue nimel koordinaator ja variraportöör, mõlemas rollis praegu. aitäh, ma kõigepealt plaanisin tänada raportööri selle suurepärase töö eest seoses kompromissettepanekutega ja selle eest, et ta tõepoolest jätkuvalt teeb väga head koostööd variraportööride ja teiste fraktsioonidega, et jõuda hea tulemuseni. meie fraktsiooni ettepanekud on suunatud märgistussüsteemi muutmisele, et me saaksime parandada energiatõhusust ja pakkuda tarbijatele suuremat kaitset. konkreetsemalt toetame me eksitavate märgistuste keelustamist ja soovime sisse viia uut süsteemi, mis läheb aasta geeni, et tarbijad teavad täpselt, milline on konkreetse toote energiatõhusus ja nad saavad teha teadlikke valikuid, mis aitab energiat ja raha säästa. ettepanek ähm, seoses aast geeni ettepanekuga on seotud äh, ümberklassifitseerimisega ja meie arvates see aitab edendada innovatsiooni, parandada energiatõhusust ning survestab ka tootjaid ja ettevõtjaid, kes äh, neid tooteid toodavad ja neid julgustatakse viima tooteid A-tasemeni. nüüd äh, selle ümberskaleerimise või klassifitseerimisega peaks alustama kohe praegusel hetkel nelikümmend prot-, protsenti tootest on skaalal A kuni B ja kuue jaoks on ka väga oluline, et meil oleks uus digitaalne andmebaas, kus kõikidel tarbijatel on vaba ligipääs. see andmebaas peaks edastama tarbijatele kogu info, mis on vajalik lisaks sellele, mis on juba märgistusel ja see tagaks suurema läbipaistvuse. ja lõpetuseks nõustab see tarbijaid ka tarbija õiguste ja pettuste puhul, et ei saaks tarbijaid eksitada, et suured ettevõtted ei saaks korda saata pettusi, aitäh uh,! Uh, suur tänu nende märkuste eest. ja järgmisena proua Bonafé, palun. Grazie Presidente, io sono molto d'accordo con lei aitäh. ma nõustun teiega. see on äärmiselt oluline raport ja kuna, kuivõrd eh, tehtud on üle seitsmesaja muudatusettepaneku, siis tänan juba raportööri ette. see näitab, et ka parlamendi jaoks on see ettepanek äärmiselt oluline ning eh, see näitab, et ka meie usume, et me avaldame mõju turule ja tööstusele tegemist on ettepanekuga, mis soovib suurendada energiatõhusust. Euroopa Liit on rahvusvaheliselt seda eesmärki korduvalt toonitanud. see puudutab siis energiamärgistust tõhususe tagamisel. me tahame, et tarbijad saaksid valida tõhusamaid tooteid, aga me tahame ka soodustada seda, et tööstus toodaks tõhusamalt. loomulikult me ei taha liigset bürokraatiat, me ei taha, et sellega kaasneksid lisakulutused. kui me tahame, et meie tööstus oleks konkurentsivõimelisem, siis me peame läbi viima teadus- ja arendustegevust, me peame olema innovaatilised. oluline on see andmebaas ja sellega seotud teemad mis tagavad tarbijale suurema läbipaistvuse. aga juhiksin tähelepanu veel kahele aspektile, mis on meie arvates eriti olulised. üks tundlikumaid teemasid tõenäoliselt, millega me peame põhjalikult tegelema, on see ümberskaleerimine või klassifitseerimine, nagu ma enne komisjonis juba ütlesin, ma olen meie fraktsiooni variraportöör, see järjepidev läbivaatamine märgistuse puhul peab lähtuma meie eesmärkidest, mis on seotud energiaklassidega, mis on ka tarbijale arusaadavamad. me peame olema realistlikud selles osas, mis meil praegu turul on, tuleb vahe sisse teha selles, mida, millest tarbija aru saab. näiteks äh, soojendusmaterjalid, seal peab olema tarbijal selgus majas. me ei taha, et see skaala muudaks olukorda veelgi keerukamaks. ehk siis meil peab olema energiatarbimise skaala, mis on selge ja läbipaistev ja tarbijale lihtne aru saada. ja see on üks meie peamisi eesmärke teiseks veel üks teema, mida tahtsin toonitada. ma arvan, et siin raportis peaksime rohkem rõhutama kooskõla teiste eesmärkidega, mis puudutavad kliimamuutust ja keskkonnakaitset. me oleme rääkinud juba mõnda aega ringmajandusest ja see ettepanek peaks vähemasti hõlmama lisainfot ressursitõhususe, taaskasutuse ja toodete parandamise osas. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi. nüüd proua Mary Donnelly kes on Energia peadirektoraadi esindaja. kas te võiksite komisjoni poolt kommenteerida seda teemat? aitäh ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse täna paar sõna öelda. kuulasin huviga raportööri ja variraportööride sõnavõtte ja tunnustan parlamendi raportööri tõhusat pingutust selle teemaga niimoodi edasi minna. me jagame teiega siin vallas ühiseid eesmärke. me soovime jõuda õigusaktini, mis avaldaks tõest mõju ja nagu öeldi, mõju on ju see, et meil oleks energia tõhusus, et me säästaksime rohkem energiat ja säästaksime tarbijatele ka raha see on meie esimene prioriteet, mida me selle õigusaktiga saavutada soovime. see lähenemine, mida õigusakt välja pakub, on tarbijate parem informeeritus, mille põhjal nemad saavad siis oma valiku teha, ehk siis neil on võimalus ise otsustada, kui nad ostu sooritavad, lähtudes siis sellest kättesaadavast infost. tarbijad on siin siis turul olulises rollis ja seetõttu meie usume, et on äärmiselt oluline minim-, vähendada tarbijapoolset segadust. ja nagu proua Darling juba ütles ja ka härra Skiliotis, siis märgistamise muutmine, ümberskaleerimine on oluline, seda tuleb teha kiiresti, et me ei kuhjaks turule veelgi rohkem märgistusi, mis ainult tarbijat eksitada võiksid. erinevad äh, klassid, äh, järjepidev läbivaatamine, sellega tegeleme siis järk-järgult. mis puudutab andmebaasi, siis äh, ütlen selgelt välja, et meie lähenemine andmebaasi väljapakkumisel lähtus sellest paremast õigusloomest. me vaatasime, mis on erinevad halduskulud järelevalve käigus liikmesriikidele nii siin valdkonnas kui ka muudes valdkondades. ja soovisime ära kasutada ka uusi tehnoloogiaid, et ühelt poolt vähendada halduskoormust, kui me räägime vastavuse kontrollist ja teisalt tahaksime ka, et tarbijatele oleks kättesaadav info lihtsamini loetav. me analüüsime tähelepanelikult härra Vederli ettepanekut, info, mida saaks kergesti koguda ja kui see on praktiline lähenemine, siis miks mitte ja tarbijatel peab olema ühtne lähtepunkt virtuaalses maailmas, kuivõrd me kõik elame juba internetis ja ka siin dokumendi analüüsis oleme paika pannud need iga-aastased kulutused ja arvestades Euroopa turu ulatust, need kulud on üsna mõistlikud. mis puudutab dokumendi keeli, siis tehnoloogia äh, tehnoloogiast on siin väga suur abi, meil on automaatsed tõlkesüsteemid, mis tagavad tarbijale ligipääsu sõltumata sellest, mis keelt nad soovivad kasutada. ehk siis eh, ma arvan, et selle teemaga me oleme saavutanud head edu tänu raportööri ja teiste pingutusele. meil on väga mõistlik, praktiline, pragmaatiline lähenemine, head muudatusettepanekud, millega jõuame loodetavasti lähiajal kokkuleppele, sest Euroopa tarbijad soovivad sellist lahendust institutsioonidelt. aitäh, proua direktor. ja nüüd saab sõna raportöör, palun, kolleeg Tamburano, kas teil on mingeid märkusi? Ringrazio tutti i colleghi e la Commissione per le loro considerazioni, sarò comunque molto breve, toccherò solo... Tahaksin tänada komisjoni märkustest teen lühidalt. kommenteerin üksnes teatud küsimusi, kõigepealt turuseire. on tõsi, et ressursid, mis selleks kätt-, meie käsutuses on, ei ole liikmesriigiti sama ulatusega, mõnedel on ressurssi rohkem, mõnedel vähem. ning parim lahendus parandada turuseiret on teabevahetuse tee. mis võimaldaks vältida seda, et üks regulaator ei tea, mida teine teeb, ehk siis tuleb teha rohkem koostööd. see parandaks asja oluliselt kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. mis puudutab andmebaasi, siis on meie komisjon tööstus- ja energeetikakomisjon ning Euroopa tööstuse taas käimalükkamiseks, peab meil olema teatud konkurentsivõime. me ei saa lubada endale mahajäämist Austraalias või Ameerika Ühendriikidest või Hiinast, millal, millel on niisugune andmebaas juba olemas. me oleme suur majandusvõim ning peame selle staatuse vääriliselt tegutsema keeli on meil Euroopas loomulikult mitu, ent tehnoloogia abil on ka see probleem ületatav. ja informatsiooni digiteerimine on õige suund, milles edasi liikuda. informatsiooni digiteerimine vähendab kulusid ettevõtjatele loomulikult alguses on see seotud suuremate kuludega kui tavaprotseduurid, ent aja möödudes see teenib enda tasa ning kulud vähenevad. proua Bonifei ütles, et digiteerimine on üks võimalusi liikuda ringmajanduse poole tagades parema informatsiooni liikumise. aitäh, kolleeg, selle raporti eest ning äh, selle märkimisväärse töö eest, mis on ära tehtud muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatusettepanekuid menetledes. hääletus ITRE-s on ette nähtud kahekümne neljandaks maiks käesoleval aastal, see tähendab umbes kuue nädala pärast ning äh, hääletuse kuupäev täiskogul määratakse hiljem. see võtab kokku punkti üksteist. nüüd oleme liikunud edasi natuke kiiremini, kui meie kavas oli ette nähtud. seda oodati. mõnedel kolleegidel oli probleeme tagasi piletite saamisega Brüsselisse, mõned pidid lahkuma juba hommikul ning küm-, kella kümnene hääletusvoor näitas, et meil oli vähem kui kuuskümmend seitse kolleegi, kes hääletasid, sest tavaliselt oli meil seitsekümmend kaks, seitsekümmend viis, aga nüüd oli vähem kui kuuskümmend seitse. nii et äh, oleme natuke ajast ees ning võib-olla on see just käepärane teistele kolleegidele, sellepärast et mõned peavad lahkuma kell viis, mõned pool kuus, et jõuda Brüsseli lennujaama, no tõenäoliselt vähemalt poolteist tundi enne lennu lahkumist, nii et väga oluline, et me saaksime edasi liikuda kiiremini. nüüd uus kokkulepe energiatarbijatele, punkt kaksteist siin on tegemist algatusraportiga, mis tugineb komisjoni teatisele ehk siis uue kokkuleppe pakkumine energiatarbijale. ning lubage, ma meenutan teile, et raporti eelnõud esitleti kahekümne teisel veebruaril ning samuti, et no meil on esitatud nelisada nelikümmend kaheksa muudatusettepanekut. meie raportöör on proua Theresa Griffin. ning olukord on äh, igati kontrolli all, sellepärast et proua Kürten Kaaling on meiega siin. palun, teil on sõna. aitäh äh,! asendan õige mitut kolleegi täna pärastlõunal reisiprobleemide tõttu ning Theresa paraku on üks nendest, kes ei saa täna siia tulla ning saadab oma vabandused ja nüüd ma loen ette tema avalduse. käesolev raport on äärmiselt oluline meie fraktsioonile, sotsiaaldemokraatidele ning ka Euroopa tarbijatele. selle eesmärk on selgelt välja tuua see, et kodanikud tuleks panna energiaalase üleminekuprotsessi keskmesse. me usume, et Energialiit peaks rajanema kodanike huvidele ning üldpõhimõttena peaks üleminekutele energiakasutuse mustritele olema demokraatlik ning teenima ühiskonna kui terviku huve. konkreetsemalt oleme seisukohal, et meil on veel pikk maa käia, enne kui me jõuame tõesti tarbijasõbraliku ja konkurentsivõimelise energia jaeturuni. me peame tagama suurema läbipaistvuse arvete osas ning lepingute ja pakkumiste võrreldavuse osas tar-, tarbijatele. sealhulgas tarbijatele, kes äh, maksavad veel vana tariifi järgi või kellel ei ole juurdepääsu internetile. ning seetõttu kutsutakse raportis üles energiatarnijaid teavitama tarbijaid oma parimatest pakkumistest ning äh, ka võrdlema oma pakkumisi konkurentide omaga. samuti tuleks keelata ebaausad kaubandustavad, sest me näeme, kuidas kasvab kaebuste arv agressiivsete müügitehnikate kasutamise üle ning koduukse müügi üle. üleminekul uutele energiakasutuse äh, mustritele peame me soodustama energiatõhusust ning äh, võimaldama nõudlusel reageerida läbi selle, et äh, nutikate tehnoloogiate kasutamine ei, ei jää kättesaadamatuks vaesematele tarbijatele ning võitlus energia vaesuse vastu, mis on tervisele väga oluline. lõpuks, me usume sotsiaalpoliitikasse, mis äh, keskendub eraldi haavatavamatele koda-, kodanikele ning äh, hoonete energiatõhusus on äärmiselt oluline selles plaanis. komisjon peaks välja tulema tegevuskavaga energiavaesuse osas, energiatõhususkohustused peaksid selles käsitletud saama energiavaeste kodanike huvidest lähtuvalt. nelisada nelikümmend kaheksa muudatusettepanekut on esitatud, nagu esimees ütles, ning praegu töötame nendega variraportööridega koos, üritades välja töötada kompromiss muudatusettepanekut. Theresa soovib tänada kõiki variraportööre hea koostöö eest siiani ning ta ja tema meeskond arvestab kõiki märkusi, mis täna siin kõlanud on ja kõlavad ja me teeme enda poolt kõik, et lõpetada töö kompromissidega niipea kui võimalik ning et saada võimalikult tugev ja selge raport Euroopa Parlamendi poolt vastuseks komisjoni ettepanekutele, aitäh! aitäh, kolleeg! selle raportööri avalduse eest ning nüüd Rahvapartei variraportöör Sean Kelly. aitäh, härra esimees ning äh, tänan kolleeg Gerd Dalingit Theresa seisukohti esitamast ning tahaksin tänada Theresat tema töö eest nendes küsimustes ning tema koostöövalmiduse eest ja kompromissivalmiduse eest oleme väga lähedal lahendustele mitmete kompromisside osas ning liikumas tugeva raporti poole ITRES. usun, et kõik variraportorid on päri sellega, et meie töö eesmärgiks on tagada tarbijatele odavamad hinnad ning võimaldada neil paremini osaleda areneval energiaturul. no arvamused, kuidas sinnapoole liikuda, erinevad fraktsiooniti arutelu on olnud huvitav, ettepanekuid on esitatud ka väga huvitavaid ning tõenäoliselt jõuame kompromissideni, mis on kõigile vastuvõetavad. võtmeküsimusega tähtsus minu jaoks on see, et jõutaks uut, uue nii-öelda kokkuleppeni nii tarbijate huvidest, mis lähtub ning mis tagaks konkurentsivõimelisema turu. oluline on hindade võrreldavus ning tarbijate parem teavitamine selleks, et energia muutuks kättesaadavamaks meie tarbijatele on selge, et meil on vaja oma energiasüsteemi muuta eh, ning eh, toota on vaja lähemal tarbijale, investeeritakse üha rohkem eh, kohalikesse energiatootmise installa-, installatsioonidesse. ning minu hinnangul on see väga positiivne, sest see vähendab saastet, suurendab taastuvenergia kasutamist. ning meie oma valimisringkonnas soodustame igati taastuvenergia kasutusele võtmist ning koostööst lähtuvalt energiatootmist, mis mõjub positiivselt kogukonnale üldiselt ning võimaldab rakendada taastuvenergia tootmiseks tuuleenergia ja, ja muud taolist. väga oluline on ka võrgu stabiilsus. me liigume praegu süsteemi poole, kus energiat toodetakse hajutatult seega on võrku, võrgu stabiilsuse tagamine väga oluline. ent äh, sellele ei tohiks ohvriks tuua hajutatud tootmist, selleks on äh, lihtsalt vaja rõhutada nutikaid lahendusi, selleks, et oleks võimalik tagada paindlikkus. see saab väga oluliseks punktiks energiaturu kujundamisega tegeleva lange, äh, langeraportis tarbijale volituste andmine endale parima kokkuleppe otsimiseks on väga oluline, nagu proua Kööten-Daalin paar minutit tagasi rääkis. läbipaistvus ja võrreldavus on selles mõttes väga tähtsad, sest need võimaldavad tarbijal olla aktiivsemas rollis, selle asemel, et jääda passiivseks endale soodsate kokkulepete otsimisel. võrreldavus ja läbipaistvus tagavad meile paremini informeeritud tarbija, kes aitab turul olla konkurentsivõimeline nii et selles mõttes peaks meil olema liikmesriikides platvormid, mis võimaldavad äh, hinnata paremini energia hinda, pakkumisi, sisalduvaid makse ja muid seotud faktoreid. ning hinna võrdlusvahendid võiks olla asjad, mis töötatakse välja ka regulaatorite poolt ning mis võimaldavad tarbijal valida endile parima, sobivaima pakkumise aga nüüd on minule eh, määratud aeg tõenäoliselt läbi. Teil on, ma teen, ma ei peatanud teid varem ametlikult ning ma loodan, et nüüd te ei hakka pidama kümneminutisi kõnesid, palun ärge niimoodi tehke. Teie kannatus on suurepärane, ma ei hakka seda kuritarvitama. üks minut veel ma tervitan raportööri kavandatud tööd Energialiidu osas, tagamaks selle, et äh, jaehinnad paremini peegeldavad hulgihindu ning äh, lähtuvad nõudluse-pakkumise tasakaalust. kui me tahame, et meil tarbija oleks aktiivne, siis on väga oluline see tagada. informatsioon ja, ja kommuni-, info, kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine mängivad selles protsessis väga olulist osa ning sotsiaaltehnoloogiate rakendamine siin on väga teretulnud lõppjäreldus on, et, et meil on praegu võimalus liikuda konkurentsivõimelise, hästi toimiva turu poole, mis vähendab energiakulusid ning leibkondade kulusid, mis jätab tarbijale rohkem raha ning vähendab nende energia tarbimisarveid ja suurendab muud tarbimist, võimaldades ettevõtetel kasvada ja luua uusi töökohti. mulle tundub, et me liigume õiges suunas selle raportööriga, ma tänan veel kord raportööri ja variraportööre nende koostööst ning äh, ootan huviga selle protsessi lõpetamist järgnevatel nädalatel, mis on väga oluline neile, kes on kõige olulisemad selles plaanis, kelleks on meie tarbijad ja kodanikud, aitäh! tänan! meie variraportöör Alde poolt on proua Angelika Niinar, aga ma saan aru, et kolleeg De Backer on taas kord ette valmistunud tema asemel esinema, olgugi et ta ja esineb nüüd siis Angeelikana. tõesti, ma räägin praegu Angeelika esindajana, kes kõigepealt tahaks tänada raportööri ja teisi variraportööre koostöö eest ning ta on seisukohal, et läbirääkimisprotsess liigub edasi väga hästi ning varsti on tulemuseks tasakaalustatud raport, ning ta tahaks rõhutada, et tõesti tarbijad peaksid olema energia kasutusalase ülemineku keskmes. ning Angeelika samuti rõhutab vajadust tarbijat võimustada selleks, et tarbija saaks teha paremaid otsuseid, selleks on vaja läbipaistvust, võrreldavust, aga me tahaksime minna siin veel kaugemale, tahaksime anda tarbijale võimaluse olla aktiivne turuosaline ja tootja, investor, turuosaline, sest me usume, ise energia väiketootmisesse, finantsosalusskeemidesse ning muudesse taolidesse vahenditesse, mis võimaldavad meil parandada üleminekut energia valdkonnas. samas tuleb meeles pidada, et meil on ka suurem energiasüsteem, mille toimivus tuleb tagada. teiseks on äh, variraportöör seisukohal, et vajalik on paindlikumat ja detsentraliseeritumat energiaturgu, on vaja kaasata regionaalsed, kohaliku tasandi üksused, kohalikud omavalitsused, linnad, kes on sageli kõige paremaks ühenduslüliks kodanikena ja kust sageli saab alguse innovatsioon, nii et komisjon toetab äh, linnapeade ja nutikate lahenduste võrgustiku kaasamist väga nagu oluline on ka nutika tehnoloogia rakendamine selleks, et tarbija kaasata ning aidata tarbijal vähendada tarbimiskulusid ja paremini reageerida muutustele nõudluses ning see peaks olema ka prioriteetide nimekirjas seoses investeeringutega, mida tehakse Euroopa tasandil. see nõuab vaja juurdepääsu reaalaja infole ja selleks on vaja kiiresti rakendada IKT-d, nutikaid mõõtjaid ja muud taolist tehnoloogiat. seda tuleb teha kulutõhusalt, praeguseks on ainult kuusteist liikmesriiki laialdaselt kasutusele võtmas nutikaid mõõtjaid, paljud liikmesriigid ei ole seda veel teinud, olgugi et kulude-tulude analüüs peaks selgelt näitama, kui palju on siit võita, nii et oodata pole siin midagi ning äh, lisaks on võimalik niimoodi paremini kasutada nutikate seadmete potentsiaali selleks, et äh, tarbijad sellest võimalikult suurt kasu saaksid. aitäh nende märkuste eest, kolleeg Javor Roheliste poolt. aitäh! härra Maragall vabandab kes on, tema on variraportöör ja samuti reisiprobleemide tõttu ei saanud täna pärastlõunal siia tulla. nii et eh, mina praegu tõlgendan siis seda, mida ta tahab, tahtis öelda. kõigepealt eh, soovis ta tänada proua Griffinit hea koostöö eest ning ma loodan, et konstruktiivsed arutelud jätkuvad ning viivad eh, kõigile vastuvõetava dokumendini lõppkokkuvõttes. komisjon on seisukohal, et kodanikud peaksid olema Energialiidu südames. nii on komisjon oma teatises uue kokkuleppe kohta öelnud. praegused energiasüsteemid on selges üleminekus tsentraliseeritud äh, lahendustelt detsentraliseeritud lahendustele, kus antakse inimestele võimalus valida ise, mis installatsiooni toodetud energiat nad ostavad me usume, et potentsiaal detsentraliseerimiseks ja demokratiseerimiseks energiasüsteemis on aga seotud paljude takistustega olemasolevate huvide ja jõudude poolt. kolmanda generatsiooni tarbimine, energia tagasiside kompenseerimata jätmine, tariifiskeemid, mis lähtuvad võimsusest ja mitte tarbimisest, kõik see taunib energia tõhus, tõhusat kasutamist ning seda on vaja muuta, tagamaks, et kodanik oleks Energialiidu südame rohelised on siin seisukohal, et meil tuleb voolujoonestada kodanike osalust energiaturus läbi kõigi tulevaste energiaalaste õigusaktide Euroopa Liidus ja nendes aktides tuleb arvestada mõju tarbijale. edasi, läbipaistev ja usaldusväärne info, nii reklaamid kui lepingud ja muud taolised, taolise info vormid on väga olulised, tagamaks kodanike informeeritud osaluse energiaturus. kolmandaks, üks meie olulisi muresid on seotud uue energiakogukonna peatüki kirjutamisega energiadirektiivi. meil on vaja õigusraamistikku, mis tõesti võimustab kodanikke ning võimaldab neil aktiivselt osaleda investorite ja osalistena turul, mis loob sisuliselt õiguse kolmanda põlvkonna tarbimisele ning õiguse salvestada ja müüa energiat õiglase hinnaga ning äh, käsitleb ka haldustõkkeid laiemal turul. kõik need on vajalikud asjad ta-, taastuvenergia kolmanda põlvkonna tarbimise tagamiseks. nii et kui me tahame energiaturuga edasi minna, on väga oluline kodanikke võimustada very much, kolleeg uh,. Madam Kallas uh.... proua Kallas vastutab IMCO-s. ei, vabandust. kõigepealt kuue variraportöör härra Benito ja Silvaga ja siis proua Kallas. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada proua raportööri tehtud töö eest meie hinnangul on algusest peale siin olulised olnud kaks asja. kõigepealt valmisolek seada tarbija siis äh, siseriikliku energiaturu südamesse ning teiseks sisuline valmisolek demokratiseerida energiasüsteem, hõlbustades tootjate ja tarbijate osalemist turul. see viimane aspekt on asi, milles kahetsusväärselt raport on astunud sammu tagasi. tõenäoliselt sellepärast, et on satutud parem, parempoolsete rünnaku alla. ning see on väga oluline punkt. kui me räägime üleminekust energiavaldkonnas, siis me ei räägi sellest, kas meil on vaja rohkem päikesepaneele või mitte. kuigi see on ka oluline või et meil on vähem kasvuhoonegaase, vaid me mõtleme sotsiaalse kontrolli mudelile ja detsentraliseeritud energiatootmismudelile, milles osaleb taastub, taastuvenergia. kui me ei suuda energiat nii-öelda erasüsteemidest välja tuua, siis meil novaatorlikke lahendusi ei tule sest erakapitali kaasamine üksi ei aita meil olukorda lahendada, sest erakapital otsib ainult tulu, mitte kodanike huvide teenimist ega keskkonna huvide teenimist, nii et meil on vaja soodustada avalikke investeeringuid. ning investeeringuid ei tohiks, neid investeeringuid ei tohiks arvestada riigi võla osana, sest sisuliselt luuakse võimalused majanduskasvuks liikmesriikides nendega. muuhulgas viimastel päevadel on Euroopa Komisjon osutanud, et seesama vormelit sama valemit tuleks kasutada ka seoses kuludega, mis tehakse julgeoleku valdkonnas ja mis puudutavad näiteks äh, sõjaväe kohalolekut tänavatel, nii et miks mitte seda rakendada, sama põhimõtet rakendada siis ka energia valdkonnas. aitäh! Kallas is preparing proua Kallas valmistab arvamust ette Inko komisjonis samas küsimuses, palun, teil on sõna. So yes, I was the raporteur in tõesti, mina olin raportöör IMCO-s sama teemaga seoses ning arvamus võeti meil juba vastu. erapooletuid ei olnud ja ainult kaks oli vastu. nii et äh, saan teha väga lühidalt, loodan, et äh, proua Griffin toetab äh, vajalikke kompromisse. mõned üksi, mõned märkused siiski minu poolt ka oma raportis seostab proua Griffin selgelt tarbija võimustamise ja tarbija muutu-, muutmise aktiivseks tarbijaks, aga kõik tarbijad ei taha olla aktiivsed tarbijad ja ei taha eh, sama aktiivselt osaleda energia tarnimises, nii et et nad saaksid, nad võiksid osaleda väga erineva aktiivsustasemega ja seda erinevust tuleks võimaldada, seetõttu äh, võimustatumaks tarbijaks saamiseks vajavad nad informatsiooni ning reaalaja informatsioon tarbimise kohta IKT vahendusel on üks tee siin ning samas õige informatsioon energiaarvetel, sest kindlasti ei pea paika see ei ole õige, et, et niisugust informatsiooni antakse, nagu ma olen kuulnud mitmetes liikmesriikides, ainult kord aastas. Eestis me saame igakuiselt energiaarveid ja oleme asjaga kursis et info peaks tulema sageli, et inimesed seda mõistaksid ning äh, arve peaks välja tooma tõesti, mis seal arvel tegelikult kajastatud on. väga oluline on ka kulude õige jaotamine aktiivsemate tarbijate ja passiivsemate tarbijate vahel võrgukulude osas ning äh, samas ka vastutuse osas peaks äh, tarbijatel olema kohustus äh, võrk tasakaalustada, mitte ainult õigused, vaid ka kohustused. ning viimane punkt seoses andmetega, kompromiss kolmkümmend kuus punkti kakskümmend osas, siin on mul küsimus raportöörile seoses äh, isikuandmete mõiste tähendusega. kas me mõtleme siin nimesid ja aadresse või mõtleme äh, Äh, energiatarbimise andmeid isiku puhul. oma muudatusettepanekus rõhutan ma, et andmekaitse, andmekatsut-, kasutus peaks olema vastavuses andmekaitse raamistikuga. et kui me räägime näiteks andmete kustutamisest, siis peaksime mõistma konteksti, milles me sellest räägime. energiavaldkonnas energiasüsteemide operaatoritel peab olema info selleks, et võrk saaks, et nad saaksid võrku opereerida, nii et kui inimestel tekib õigus see info tagasi võtta, siis me ei saa võrku korralikult opereerida ning õigus äh, olla unustatud internetis, need andmed, mis internetis on, ei ole samastatavad energiavõrgu toimimist tagastavate andmetega. aitäh! Euroopa Komisjon nüüd, üksuse juht proua Anna Colucci DG Energiast. aitäh, esimees ning komisjoni austatud liikmed, tarbijate võimustamine ning turupõhised lahendused on, on selle uue kokkuleppe tuum ning äh, just sellest lähtume me energiaturu ülesehitust uuendades tarbijad ootavad valikut, soodustusi, usaldust ning lihtsust turul. ning energiasüsteem, sest me peame pidama meeles ka süsteemi kui terviku huve, vajab omakorda tõhusust, konkurentsi, paindlikkust ning tulevikukindlust, selleks et me saaksime saavutada oma aasta kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid. nii et neid väljakutseid tuleb meil silmas pidada ja seda ambitsioonikalt meie arutelu täna on näidanud, et seda ambitsiooni või edasipüüdlikkust jagatakse ning mul on hea meel, et me oleme niimoodi ühiselt edasi liikumas. sujuv tarbimine, dünaamilised hinnad, võrreldavad hinnaandmed, nõudlusele reageerimine ning energiavaesuse leevendamine on need olulised ehituskivid mi-, millest see turuhoone peab koosnema ja mis, mida me peame silmas pidama tulevaste meetmete kavandamisel. väga oluline on, et me säilitaksime keskendumise tarbijale oma tõhusaid meetmeid kavandades viisil, mis paneks tarbija tõesti meie energiapoliitika keskmesse. seetõttu uus kokkulepe tarbijate jaoks keskendubki kahele põhilisele asjale, tarbija võimustamine, tarbija kaitse ning äh, jae, jaotusvõrgu küsimused äh, selles, mis puudutab paindlikkuse tagamist üleminekul suuremas osakaalus tar-, taastuvenergiale tuginevatele süsteemidele. raport ja palju muudatusettepanekuid, mis sellele on esitatud, toovad õigesti välja puudused, mis selles valdkonnas praegu valitsevad ning mis tingivad selle, et süsteemis ei ole piisavalt äh, lülitusvõimalusi ning ei ole piisavat konkurentsivõimet. seetõttu me peame just neid valdkondi tugevdama. mul oli väga hea meel näha kommentaare ja tänast arutelu ning ma ootan põnevusega kompromissmuudatusettepanek ettepanekute äh, läbirääkimist ning lõplikke ettepanekuid ning lõplikku raportit, mis praegu tegelikult meie poolt vaadates on juba väga hea, aitäh! okei okay., thank you very much! suur tänu! aitäh nende märkuste eest! kõik teie märkused ja kommentaarid edastatakse ka raportöörile proua Griffinile. hääletame kahekümne viiendal kolmandal aprillil ja täiskogul siis tõenäoliselt kuu aega hiljem. aga nüüd äh, kolmeteistkümnenda punkti juurde meie päevakavas Euroopa maagaasi ja elektri hinna statistika ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kehtetuks tunnistamine, mis puudutab siis ühenduse menetluse kohta tööstuslike lõpptarbijatele määratud gaasi ja elektrihindade läbipaistvuse parandamist raportöör on Barbara Kappel ja härra Karolf Anemas tutvustab tema seisukohti, palun. aitäh. tõesti, mul on suur au täna proua Kappelit asendada ja loen ette tema seisukohad. esiteks soovib ta tänada komisjoni ja nõukogu väga hea koostöö eest ning selle väga tasakaaluka ettepaneku eest. ta ootab juba huviga edasist koostööd. oluline on andmete täpsus, võrreldavus selles vallas. andmete kogumine maagaasi ja elektrihinnastute puhul lõpptarbijatele on läbi viidud vabatahtlikkuse alusel siiani vastanud on sada protsenti küsitletutest ning äh, nüüd on äh, eesmärk äh, muuta see kohustuslikuks, et vältida probleeme, et kvaliteeti, andmete kvaliteet selles vallas ei langeks. selleks, et Äh, turg oleks äh, kaetud ning et meil oleks kõrgkvaliteetsed andmed. see ei peaks viima asutustele lisakoormusele ning sellega tegelevad siis vastavad riiklikud pädevad asutused. eesmärk on soodustada teatud sätete elluviimist äh, andmeid edastavatele asetustele ning vältida väärarusaami, mis kõige halvemal juhul võib viia selleni, et andmed ei ole võrreldavad. oluline on siin välja tuua ka näiteks äh, aktsiisiküsimused. me peame praegust olukorda parandama, kus praegu saab võrgutasudelt üle minna elektritasudele ja nii edasi tuleb äh, seda hinnastruktuuri ka õiglaselt kajastada. olukord liikmesriigiti on kohati erinev, üks hinnakomponent võib olla kas tasu, maks või mingi muu kategooria, sõltuvalt liikmesriigist. ning äh, kohati sõnastus kõikidele liikmesriikidele ei kohaldu ja seda küsimust arutame ka variraportööridega tulevikus. esiteks, komisjoni ettepanek ei täpsusta, milline ametiasutus vastutab selle hinnaküsimuse eest. seda peaksid tegema riiklikud regulatiivasutused või valitsused Ehm, lähtudes siis varasematest konsultatsioonidest, eh, koostööd Eurostatiga, et hinnad oleksid eh, riigiti võrreldavad. teiseks eh, hind, kulude edastamine mittemajapidamistelt muutub kohustuslikuks. praegusel hetkel on lähtutud arvetest ja oluline on kaitsta ka tundliku info konfidentsiaalsust tarbijatele ja tarnijatele. hinnad, hindu ei tuleks avaldada, kui ei ole hõlmatud teatud arv kliente. see, lähtume siin äh, dokumendis kaks, kaks, kolm murd null üheksa, kus on äh, läbipaistvuse, usaldusväärsuse, objektiivsuse ja professionaalse sõltumatuse ning kulutõhususe põhimõtted ära toodud ning selle kaudu kaitstakse ka statistika autentsust. meil on vaja variraportööride kohtumise käigus välja töötada ka teatud küsimused. lõpuks tuleb täpsustada, et levit-, ületus ja ülekandekulud üleilmselt, siin saab vahet teha ainult majapidamistel ja mittemajapidamistel. tarbijad ja majapidamise tarbijad ja mitte majapidamise tarbijad, aga mitte iga tarbija kohta eraldi. oluline on siin ka gaasiturg. nüüd on ka seal kohustus edastada täpset infot. sest me ei soovi ju tarnijatele ka lisakohustusi sätestada. igal juhul suur tänu kõikidele kommentaaride eest, teie märkusi võetakse arvesse ja enne esimest variraportööride kohtumist koostab proua Kappel juba kompromissettepanekut suur tänu ja nüüd Rahvapartei variraportöör on kolleeg Kristjan Skarinš, aga, aga palun, et kolleeg Benson võtaks sõna. suur tänu meie koordinaatori kolleeg Karinši nimel on mul järgnev sõnavõtt. selleks, et teha häid otsuseid, vajavad poliitikud statistikat, mis on võrreldav, päevakajaline ja meie oleme praegu üles ehitamas energialiitu, kus statistika mängib üha olulisemat rolli, et paremini hinnata, kas energiaturg toimib või mitte. määruse eesmärk on paika panna ühine raamistik võrreldavate andmete kogumiseks ja levitamiseks, mis puudutab just maagaasi ja elektri hinna statistikat. kõrgekvaliteetsed, usaldusväärsed ja harmoneeritud äh, info on abiks ka lõpptarbijatele. meil on seda vaja, et äh, välja töötada Energialiidu poliitika praegusel hetkel hinnad ja andmed äh, tarbijatele on kogutud koostöö, kooskõlas direktiiviga, aga eratarbijate infot kogutakse vabatahtlikkuse alusel ja meie arvates tuleb praegust olukorda parandada me soovime harmoneerida raamistikku, viies sisse õigusakti, mis hõlmab andmete kogumist nii era- kui tööstuslikelt tarbijatelt Euroopa Liidus. kaks märkust. esiteks on oluline, et praegune metodoloogia säiliks, see, mida kasutatakse, et need andmed oleksid ka tulevikus võrreldavad. teiseks, andmeid edastaksid vastajad ise, ehk siis ei kaasneks mingit liigset halduskoormust. me peame tagama, et me küsime infot, mis on kasutajatel juba olemas, et me ei tekitaks liigset bürokraatiat. raske on ette kujutada seda, et ettevõte ei teaks, milliseid hindu ta tarbijatelt küsib või et tarbijad ei tea, mida nad maksavad. suur tänu tähelepanu eest ja ootan juba põnevusega koostööd raportööride ja teiste variraportööridega, aitäh! suur tänu! ja variraportöör ECR-i nimel on kolleeg Annelin Vanplos. suur tänu! zeggen dat wij tevreden zijn met de, met de eerste voorzet kolleegid, me oleme väga rahul esimese versiooniga sellest raportist, mis nii mitmeski valdkonnas parandab Euroopa Komisjoni ettepanekut. Ehm, seeläbi saavad institutsioonid ehm, paremini omavahel ka paremas õigusloomes kokku leppida üldiselt olen ma veendunud, et me tõesti vajame energiahindade kohta paremaid äh, andmeid, kui me soovime ähm, paremad, paremaid poliitilisi meetmeid tarvitusele võtta. selleks on meil vaja meil paremat statistikat. energiahinnad koosnevad mitte ainult energiast endast, üle poole pärineb maksudest ja muust sarnasest. seega meil on vaja eh, paremini välja selgitada uued arengud eh, liikmesriikides. sooviksin ka ära mainida, ennem kui ma unustan, et see on liikmesriikide pädevuses öö, eh, maksusid kehtestada ja see uus õigusakt ei tohi avada ust maksude harmoneerimisele, aga ma olen valmis järgmistel nädalatel koostööd tegema raportööriga ja kindlasti saab sellest äh, oivaline raport. suur tänu ja nüüd härra Jaabor, Roheliste nimel, palun. aitäh. nüüd olen teema variraportööriks kõigepealt suur tänu proua Kappelile selle esialgse versiooni eest. üldiselt äh, suhtume sellesse teksti positiivselt. mõned märkused meil on, mõned märkused on olulisemad kui teised. äärmiselt oluline on saata välja selge sõnum, et äh, hinnastatistika läbipaistvust tuleks parandada. praegu tekst ei lähe piisavalt kaugele, see kaitseb liigselt äh, äri konfidentsiaalsust, mis võib vii-, vii-, viia selleni, et äh, infot ei edastata ja ei jagata avalikkusega. üldiselt äh, nõustun ka raportööri välja pakutud hinnakomponentide muutmisega, see peab olema arusaadavam ja põhjalikum kui me räägime ka näiteks tuumajäätmete hävitamise kuludest ja nii edasi. tuuma aspekti peaks eraldi välja tooma võrreldes teiste tööstuste nagu terasetööstuse valdkonnaga, praegu need on kõik ühes kastis, aga need on selgelt erinevad ning neid, nende kohta tuleks ka erinevalt aru anda nõustume ka sellega, et komisjon peaks äh, läbi vaatama selle metodoloogia. siin on kohati liikmesriigiti erinevusi, meil on vaja, et need andmed oleksid piisavalt põhjalikud ja võrreldavad kõikides riikides. lisaks sellele ütleb raportöör, et andmed kvaliteedi põhjusel ainult era- ja tööstustarbijaid saab eraldi välja tuua statistiliselt aga sellega mina ei nõustu. me peame tagama, et andmed oleksid kättesaadavad, arvestades erinevat tüüpi tarbijaid, näiteks energiatõhu, energiamahukad tööstused ja nii edasi, et me näeksime, kust need kulud täpselt pärinevad ja kuidas see mõjutab erinevaid tarbijaid. ja lõpetuseks on ka mõned varjatud kulud seoses energiaturuga nagu maksuvabastused, erandid, erinevad toetused, mida liikmesriigid annavad, millega ei ole siin praegu tegeletud. kuigi see aitaks ka läbipaistvust suurendada ning näitaks, millised on energiavaldkonna tegelikud kulud üldiselt võime öelda, et loomulikult teeme muudatusettepanekuid vastavalt äh, sellele, mida ma juba mainisin ja loodetavasti jätkame edukat koostööd äh, variraportööri ja, variraportööride ja raportööriga, aitäh! suur tänu! ALDE fraktsiooni nimel härra Philip de Backer, palun. ma näen, miks, ma mõistan, miks te mind vahele jätsite, sest mul ei olnud siin nimes silti. igal juhul suur tänu. võtan sõna kolleeg Triška nimel, kes täna siin olla ei saa see ei ole nii vastuoluline teema, paljud liikmesriigid seda juba kohaldavad, aga meil ei ole praegu andmekogumiseks selgeid kategooriaid, mõned riigid koguvad andmeid taaskasutatavate energiaallikate kohta, näiteks teised seda ei tee. ja selle tulemusena tegelikult andmeid võrrelda ei saa, see on väga frustreeriv, sellepärast et kõik institutsioonid tahaksid seda statistikat, et eh, kasutada seda poliitika kujundamisel, ehk siis peame tagama, et statistika oleks igati ajakohane kõikides liikmesriikides. me peame vältima ka olukordi, kus tööstuslike lõppkasutajate ja erakasutajate andmeid valesti võrreldatakse. andmeid on kogunud Eurostat ja praegu kogutakse neid andmeid vabatahtlikult. nüüd, kui minna konkreetsemalt selle raporti eelnõu juurde, siis härra Triška hindab seda, et rõhutatakse paremat seadusloomet, faktide põhisust ja ettepanek äh, konfidentsiaalsuse kaitseks on meil vaja vähemasti kolme tarbijat teatud äh, valdkonnas, et teaksime, milline on ka ettevõtetele mõju ja meil on vaja ka andmetes selgust, aitäh! suur tänu! kuue nimel annaksin sõna proua Sakorovale, palun Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση εξ ονόματος του Σκιώδους. Suur tänu. Mul on deklaratsioon kolleegi nimel, kes ei saa siin praegu olla. Meie jaoks e on äärmiselt oluline tugevdada hindade läbipaistvust, mis puudutab maagaasi ja elektrihindu. hindu meie eesmärk on kaitsta eratarbijaid spekulatsioonide eest, tugevdada konkurentsi ja tagada, et meil on energiakindlus. muudatusettepanekud on suunatud äh, integreeritud lähenemise toetamiseks, mis kajastaks hindade tegelikkust ja olukorda liikmesriikides. see on väga tähtis et liikmesriigid parandaksid seda hinnaolukorda vastavalt nendele hinnangutele, mis siis koostatakse? suur tänu. nüüd paluksin, et Eurostati esindaja kommenteeriks ja ka saad peadirektoraadi esindaja. aitäh, head äh, Euroopa Parlamendi liikmed. energia on üks komisjoni kümnest prioriteedist ja see on väga oluline ka president Junckeri jaoks. energiapakett hõlmab kolme algatust. üks nendest on energiaühenduse parem raamistik, arvestades ka kliimamuutusi. meil on vaja maagaasi ja elektri hinna statistikat, mis on kõrge kvaliteediga. see on oluline, et energiaturu läbipaistvust tagada. põhjalik andmestik aitab meil jõuda tõenduspõhise tulemuseni ning viia energiaturu täieliku lõimimiseni ning energialiiduni Eurostat on kogunud infot energiahindade kohta üle viiekümne aasta. aastal üheksakümmend hakkas kehtima direktiiv, mis sätestas maagaasi ja elektri hinnastatistika kogumise tööstuslike lõpptarbijate puhul. eratarbijate info on edastatud vabatahtlikkuse alusel viimase paari aasta jooksul on komisjon saanud ähvardavaid sõnumeid liikmesriikidest, et andmete kogumine eratarbijate puhul on sattunud ohtu, kuna puudusid vastavad õigusaktid. on selge, et andmestatistika lõpetatakse, kui ressursid vähenevad ilmselt ei üllatu, et komisjon otsustas reageerida selleks, et tagada maagaasi ja elektri hinna statistika kogumise jätkumine. oleme seda teemat käsitlenud juba põhjalikult üle aasta, kohtunud tehniliste ekspertidega liikmesriikides ja samal ajal oleme taganud, et andmed oleksid nähtavad ja tehniliselt võrreldavad. tulemuseks on metoodika, mis tagab ühetaolise aruandluse Euroopa Liidu tasandil. kõige olulisem on, et lähtutakse nendest samadest põhimõtetest kui üldiselt andmete kogumisel määrus kaks, kaks, kolm on see alusraamistik Euroopa statistika puhul. selle määruse kohaselt tuleb statistikat koguda lähtudes läbipaistvuse põhimõttest, see peab olema kulutõhus ja halduskoormus peab olema minimaalne. samal ajal peavad, peab statistika olema konfidentsiaalne daamid ja härrad, suur tänu tehtud töö eest. aitäh ka proua Kappelile ning variraportööridele ning kõikidele nõunikele. me oleme valmis vastama ka teie küsimustele seoses selle ettepanekuga. aitäh. suur tänu. tähtaeg muudatusettepanek koosolekuteks on kolmeteistkümnes aprill kaks tuhat kuusteist kell kaksteist. ja hääletus ITRE-s toimub kahekümne neljandal mail täiskogul ilmselt kuu aega hiljem. järgmine punkt on taastuvenergia raport raportöör on proua Lopes Bermejo ja tuletan teile kõigile meelde, et arenguaruanne taastuvenergia kasutuselevõtu osas on äärmiselt päevakajaline, kuivõrd komisjon peaks avaldama taaskasut-, taastuvenergia direktiivi vahearuande ja nüüd on ITRES esialgne arvamuste vahetus. vabandust, see oli seitsmeteistkümnendal märtsil. teemaga on seotud ka ENME komisjon vastavalt reeglile viiskümmend kolm, viiskümmend neli, mis puudutab siis ainupädevusi taastuv energia puhul ja loomulikult siin oleme lähtunud ka reeglist viiskümmend kolm pluss. proua Lopes Bermejo, palun. aitäh, härra esimees. aitäh ka tausta tutvustamise eest. suur tänu ka kõigile kohalolevatele saadikutele eriti arvestades praegust olukorda ja seda, mis ajal see koosolek toimub. eelmine tekst rõhutas neid aspekte, mis meie arvates olid olulised ja selle üle saavutati üsna suur konsensus, aga täna peaksime analüüsima mõningaid äh, aspekte, mida tuleks raportis lahata detailsemalt. kõigepealt, me soovime selgemat kohaliku tootmise definitsiooni. meil on vaja rohkem linnastute tõhususmeetmeid ning paremat eh, energia levitamist, samuti on uued nähtused nagu näiteks pehme tootmine ja pehme tarbimine. me pöördume siin mõningate, nagu näiteks Hispaania valitsuse poole siin raportis ja räägime ka sellest, et tuleks väikeste tarbijate koormat jagada. leiame ka, et meie energiapoliitika tervik äh, lähenemises, kus toetatakse taastuvenergiaallikaid, tuleks sisse tuua lähenemine, mille tulemusena kohalikud omavalitsused oleks selle äh, lähe- äh,, poliitika selgrooks me ei saa lahjendada enam neid ettevõtmisi, mida parlament juba varem on toetanud praegusel hetkel meie energiapoliitikat toetab äh, fossiilkütus, aga me soovime kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks saavutada täiesti taastuvenergiaallikatel põhineva süsteemi. meil on vaja koheseid eesmärke. nelikümmend protsenti on riik, siseriiklikult teostatav. ja see peaks aitama kaasa ka Euroopa eesmärkide saavutamisele, mis on veel kõrgemad, mis puudutab mitte reegleid täitvaid riike siis nende mainimisest ei piisa. me peame hukka mõistma ka tagantjärgi lahti lammutatud toetuste süsteemi. me peame aktiivsemalt vigu parandama, näiteks kui on ebaselge seos regulaatorite ja suurettevõtete vahel taastuvenergia allikate puhul räägime me iseseisvast jätkusuutlikust demokraatlikust mudelist, mis on nii majanduslikult kui sotsiaalselt jätkusuutlik. selleks peame me koos töötama sotsiaalpartneritega, et me saavuks, saavutaksime tõesti sotsiaalselt jätkusuutliku ja tõhusa mudeli peame kaasama ka siseriiklikud tegevuskavad. ning samuti tuleb kohused, kohustused täita vastavalt äh, kehtestatud ajakavale. järgmisena kolleeg Benson. aitäh, härra esimees ma tahaksin tänada raportööri ra raporti projekti eest, selge on siin see, et nõustume ühes põhimõttelises küsimuses, ehk, ehk Euroopa peab olema maailmas taastuvenergia alal liider. et oleks selge, siis Rahvapartei toetab taastuvenergiat, me mõistame, et see on tõhus viis, kuidas vähendada sõltuvust fossiilkütustest ning seeläbi saab panustada ka madala süsinikumajanduse saavutamisesse. taastuvenergia aitab jätkusuutlikkusele ning majanduskasvule, samuti innovatsioonile kaasa Euroopa Liidus. kindlasti on, on raportöör sellega nõus. peale selle aga paraku ma kardan, et raportöör on välja jätnud mõningad väga olulised punktid. raportöör soovib kritiseerida seda kuidas on liigutud kaks tuhat kakskümmend eesmärkide suunas. minu arvates oleme me päris kaugele jõudnud, kakskümmend viis, kakskümmend, kahekümne kaheksast liikmesriigid, riigist eeldatavasti täidavad äh, need eesmärgid ning üheksakümmend saavutavad rohkem kui eesmärkides. raportöör soovib nimega nimetada neid liikmesriike, kes ei pinguta, mina tahaksin rõhutada nende liikmesriikide tegevust, kes on, tegutsevad tõhusalt. raportöör soovib kasutada raportit ka selleks, et tegeleda puhtalt siseriiklike teemadega. praegusel hetkel öö, on päris palju viidatud puhtalt Hispaania asjadele. me peaksime jääma ikkagi asja juurde, rääkima asjast siin raportis juhiksin tähelepanu mõningale, mõningatele võtmeaspektidele siin raportis. olen seda varem ka teinud ITRE koosolekutel. kahjuks need võtmeaspektid pole raportisse jõudnud. seetõttu tooksin veel kord välja uuesti Rahvapartei prioriteedid, mille kohta esitame ka muudatusettepanekud raport ütleb selgelt, et tuleb kaitsta liikmesriikide prioriteete. samuti tuleb vähendada kulusid ning tagada äh, parem turule juurdepääs taastuvenergiale. raportöör on vast sellega ju nõus, sest see on hädavajalik, et energiahinnad Euroopas tarbijatele äh, langeks ning see tõstaks ka konkurentsivõimet. seega peaksime keskenduma ka kulutõhususele ning taastuvenergia konkurentsivõimele Euroopa turgudel, samal ajal tagades pikema perspektiivi investeeringuid. ma siiralt usun, et me nõustume sellega, et transpordi ja jahutus, soojendamisaspektid tuuakse tõhusamalt raportisse sisse. seda senini pole tehtud. näiteks ei viidata absoluutselt sellele, mida meie kojas on tehtud jahutamise soojendamise strateegia kallal ning dekarboniseerimistööd samuti ei mainita. loodetavasti raportöör võtab neid aspekte arvesse. ootan edasist koostööd raportööriga. suur tänu, kolleeg härra Molnar, sotsiaaldemokraadid Először is meg szeretném köszönni jelentéstevő asszonynak a... Suur tänu, härra esimees. Tahaksin kõigepealt tänada raportööri suurepärase töö eest. see on väga hea alus edasiseks progressiks, selleks, et raport oleks lõpuks tasakaalus. ma arvan, et üldine lähenemine raportööri poolt, kus ta ütleb, et taastuvenergia ei puuduta ainult keskkonnakaitset, et see ei ole ainult roheliste teema, vaid et see peaks looma ka miljoneid hea kvaliteediga töökohti. ning et see puudutab Euroopa energiasõltumatust, mis on meie jaoks prioriteet. see näitab, et raportööri tööd tuleks tervitada. nõustume raportööriga ka selles, et märkimisväärne osa liikmesriike saavutab kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. ma arvan, et me peaksime nimetama, tooma välja need riigid, mis on progressiivsed ning need, mis on maha jäänud. kahjuks minu kodumaa Ungari on viimaste hulgas. me oleme esitanud mitmed muudatusettepanekud aga tooksin välja paar tähtsamat. jah, meil on erimeelsusi Rahvapartei saadikutega. meie leiame, et kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsel perioodil tuleb samuti säilitada siduvad eesmärgid liikmesriikide jaoks. nõustume komisjoni avaldusega, kus öeldakse, et viimaste aastate edu põhjus on siduvad eesmärgid kahekümne kaheksa liig-, riigi jaoks eraldi. Need on olnud edu võtmeks. kui me soovime samamoodi edasi liikuda ja pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat samuti oma eesmärke saavutada, see kakskümmend seitse protsenti ei ole minu arvates piisavalt ambitsioonikas, aga igatahes meil on vaja siduvaid eesmärke liikmesriikidele. selle kohta oleme esitanud ka muudatusettepanekuid. peale selle tuleb raportis selgelt öelda, et tuleb lahti saada igasugusest bürokraatiast ja halduskoormast nii Euroopa kui riiklikul tasandil. mis seisavad taastuvenergia ees. liikmesriikidel on erinevad maksud ja tariifid Äh, keskkonnasõbralikele tootedele, see, to-, toodetele, see olukord on väga keeruline ning ettevõtjatel on väga raske nii tegutseda ning üldiselt on nii raske ka oma eesmärke saavutada. lõpetuseks üks sümboolne ettepanek. poliitikud soovivad tuua eeskujuks omaenda elustiili valges majas Washingtonis näiteks on katusel päikesepaneelid. hiljuti Pariisis pandi Eiffeli, Eiffeli tornile tuulegeneraatorid. seega ka Euroopa Liidu institutsioonid peaksid suutma äh, taastuvenergiaga läbi saada soojendamine ja jahutamine peaks tulema ainult taastuvenergiast, see on sümboolne, aga meil on selliseid sümboleid vaja kodanike veenmiseks. loodetavasti suudame saavutada hea kompromissi. aitäh selle sõnavõtu eest. proua Van Bossjut, ECR vareraportöör. suur tänu. peaaegu õigesti hääl, hääldasite mu nime see oli mul nüüd teine katse, kui te ootate veel, siis tuleb mul veel paremini välja. kolleegid. selle raporti puhul tuleb äh, tagada, et kõik liikmesriigid tõesti saavutavad kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. raportöör ei räägi mitte ainult energiast, vaid ka tervest ökosüsteemist. see tähendab seda, et tuleb arvesse võtta kõike tarbijast tootjani, selleks et meil oleks toimiv hea energiaturg. ning see raport on hea näide sellest paar aspekti siiski. raportöör kasutab komisjoni statistikat kahe tuhande kolmeteistkümnendast, neljateistkümnendast aastast. aga see ei peegelda praegust olukorda liikmesriikides. esitame mõned muudatusettepanekud, et seda olukorda parandada veel üks asi, raportöör soovib kaasata sotsiaalpartnereid, see on oluline, aga ärme unustame seda, et siin on ka teisi sidusrühme. mitte, miks mainitakse ühte sidusrühmade rühma öö, ja mitte teisi. ja viimane asi. me peame olema teadlikud sellest, et me töötame realistlikul tõelisel Euroopa energiaturul. see tähendab seda, et peab olema vaba konkurents ei tohi kehtestada mingisuguseid kahjustavaid subsiidiume. me ei soovi hinnakontrolle ja subsiidiume. minu arvates peaks parlament saatma välja signaali, et, et turgu, turu peab laskma toimida ning lo-, kindlasti to-, on meie koostöö väga konstruktiivne. aitäh! järgmisena Philippe de Backer jah, pärast äh, viit korda hääldate te tõesti mu hääl, äh, nime väga hästi. ALDE fraktsiooni nimel. nüüd ma räägin härra Herbrande nimel, minu viies isik esindada, tema on teisel koosolekul praegu, me kõik teame, et kliimamuutus äh, energiahinnad ning väga suur sõltuvus energiatarnijatest on väga suured ohud Euroopa energiasüsteemile, seega taastuvenergiatehnoloogiad on väga olulised siin probleemide lahendamiseks. härra Herbrandi toob välja selle, et raportis meeldivalt rõhutatakse seda, et äh, mitte eesmärke saavutavad liikmesriigid tuleks ära mainida, ta on, tunneb väga muret mõningate liikmesriikide üle, Beneluxi, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriigi üle, seal tuleb rohkem pingutada selle, me peame tegema rohkem selleks, et me oleksime üle maailma liidrid taastuvenergia turul. Hiina möödus eelmisel aastal meist ning Lumbergi raport äh, hiljuti näitas ka, et investeeringutes oleme me taastuvenergiaallikate puhul äh, maha jäänud. kaheksateist miljardit on kõige madalam summa alates kahe tuhande kuuendast aastast seega, kui me selles võidujooksus soovime olla edukad, siis öö, peame olema öö, aktiivsemad, komisjon juba on võtnud endale selge kohustuse ning liikmesriigid peaksid ka liigutama ennast. härra Frande mainib ka seda, et komisjoni eduaruanne toob välja selgelt Äh, selle, miks on positiivne siduvad eesmärgid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aga endiselt võivad, võib juhtuda, et need eesmärgid on vabatahtlikud, seega meil peaks olema selge regulatiivne raamistik ka investeeri-, investorite jaoks. samuti rõhutatakse seda, et on oluline vähendada kulusid mõningate tehnoloogiate puhul, seda on juba viimasel paaril aastal tehtud, samuti on võimalik astuda uusi samme, et äh, taastuvenergia tehnoloogia oleks veel odavam, sest ta on praegu endiselt päris kallis siin ütleme me ka, et aja jooksul peavad taastuvenergia tehnoloogiad olema võimelised äh, turutingimustes, vaba turutingimustes konkureerima teiste tehnoloogiatega. samuti oleks vaja kasutada koostöömehhanismi taastuvenergia direktiivis, koostöö liikmesriikide vahel, selleks, et saavutada eesmärgid, suurendab ka suuremat äh, reeglite, äh, aitab reeglid paremini täita ning meie eesmärke saavutada ei tohiks täiesti unustada ka biokütuseid, kui me räägime oma eesmärkide saavutamisest. niisiis kokkuvõtteks, meil on vaja seda uut, uut tehnoloogiat, aga ähm, samuti tuleb äh, kasutada turupõhist lähenemist. suur tänu! roheliste nimel variraportöör Benedikt Jaabor. aitäh! suur tänu raportöörile raporti projekti eest, see on väga hea alus edasisteks aruteludeks. nagu ta ütles, see raport on väga ajakohane, seda tuleks ka silmas pidada. me ei räägi siin ainult ju eduaruandest, vaid see saab olema enne taastuvenergia direktiivi ülevaatamise aluseks ning seetõttu peaks me kasutama seda võimalust välja tuua öö, äh, meile silma hakanud probleemid. alustuseks tooksin välja Jean-Claude Junckeri avalduse. tema ütles, et me soovime, et Euroopa Liit oleks maailmas number üks taastuvenergia valdkonnas. aga nagu Alde kolleeg juba mainis, siis nii see enam ei ole. Euroopa Liit jääb maha taastuvenergia sektoris seega me peame kiirendama oma jõupingutusi. et me saaksime jälle esikoha endale. selleks on vaja meil integreeritud lähenemist. erinevate määruste, määrusi on vaja integreerida, liikmesriikide meetmeid on vaja integreerida ning samuti on vaja paremat öö, integreeritud koostööd võrkude, energiatõhususe ja muu sarnase puhul meil on vaja ka tarbijakeskset lähenemist. jah, need äh, tarbijad peavad olema tõesti proaktiivsemad, et nad saavad samuti panustada äh, energiat tootmisesse, see puudutab näiteks äh, nii elektri kui soojasektoris isetootmist. nõustun härra Molnariga selles, et meil on vaja siduvaid siseriiklikke eesmärke peaaegu kõik, mida me senini oleme energiatõhususe ja taastuvenergia sektoris saavutanud Euroopas, on olemasolevate siseriiklike siduvate eesmärkide tagajärg. Need me aga pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat kaotame ning ma tunnen tõsiselt muret selle tulemuse üle. samuti on meil vaja piisavat rahastamist nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides. Euroopa Liidu tasandil on meil olemasolevad rahastamisskeemid, nagu näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend, tõukefondid, ühtekuuluvusfondid ja nii edasi, mis peaks motiveerima taastuvenergiat kasutama, ka liikmesriikide tasandil peaks olema spetsiifilised süsteemid toetuseks, kus võetakse arvesse turgude suurust, tehnoloogia riske ja nii edasi samuti on vaja toetada kohapeal tegutsejaid, meil on vaja sihipäraseid meetmeid ka öö, väiksema sissetulekuga tarbijate jaoks, sest nii saame aidata ka vältida energiavaesust. samuti on tähtis lihtsustada autoriseerimis- ja litsentsimissüsteeme taastuvenergiasüsteemide jaoks igas liikmesriigis, nagu härra Molnar juba mainis. aga me peame eemaldama igasugused kunstlikud meetmed või reeglid, mis takistavad taastuvenergia allikate kasutamist. meil on vaja sidusat mudelit taastuvenergia kavade jaoks, kus me saame võrrelda ja ühtlustada meie energia- ja kliimakavasid. ning samuti on väga oluline, seda juba mainiti, tagada olukorra selgus investorite jaoks. samuti tuleb läbi vaadata infrastruktuuriprojektid nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil, et me väldiks selliste tehnoloogiate kasutamist, mis ei öö, ole kooskõlas meie harmoneerimissooviga, sest see on võib-olla üks suurimaid ohte liikmesriikide ja Euroopa Liidu energiapoliitikale. tuleb silmas pidada ka sektoriüleseid aspekte. mainiti siin jahutamis- ja soojendussektorit, kütmissektorit, need, see on võtmetähtsusega taastuvenergia arengus. ja meil on vaja, et uued ja olemasolevadki ehitised, ehitiste puhul võetakse seda arvesse ka transpordisektor on tähtis, ei tule ainult kasutada mitte taastuvenergiast tulenevalt kütust, vaid tuleks õhutada ka ühistransporti rohkem kasutama. esitan selle, nende teemade kohta ka muudatusettepanekuid. ja ootan edasist koostööd raportööriga. jah, teil oli täiesti piiramatu kõneaeg. iga kord. proua palun, teil on sõna. proua Spiraki. Thank you very much, Mr Chairman, allow me to speak in greek. kui tohib, räägin kreeka keeles. tahaksin tänada raportööri. panin tähele, et siin ettepanekus on mitmeid lünkasid. nõustun Rahvapartei esindajaga, kes ütles, et et me ei ole siin selleks, et kedagi süüdistada. me oleme siin selleks, et öelda, et energiamemorandumisse kirja pandud liikmesriikide pädevusi tuleb säilitada ning me peame andma tarbijatele võimaluse kasutada võimalikult hea hinnaga võimalikult sobivat energiasegu. igasugused äh, hinnakontrolli ja muud sarnased meetmed ei ole meie pädevuses. teisedki kolleegid ütlesid seda. me me peame saavutama rohkem, sest meie ettepanekud näiteks ei motiveeri investeerima taastuvenergiasse ja biokütustesse. kuigi nii saaksime me kõige kiiremini saavutada oma eesmärgid. veel üks lünk siin arutelus. FSI kui rahastamisinstrument. eriti võttes arvesse seda, et meil on võimalus tõukefondidest ka liha, lisarahasid saada. Need olid ainult paar uitmõtet. mina olen Regi komisjoni arvamuse variraportöör ning esitan ka selle kohta vastavad muudatusettepanekud, aitäh! Thank you very much um,. I would like to ask a uh, representative of the European Commission, madam Mari proua Mari Donnelli, Euroopa Komisjoni esindaja Energia peadirektoraadist. aitäh! tahaksin tänada raportööri ja teisi kõnelejaid. nagu te täiesti õigesti ära mainisite, siis see raport on, on eriti huvitav meie jaoks, sest me parasjagu just tegeleme taastuvenergia kavade ülevaatamisega, mis peaks valmis saama aasta lõpuks. ning tõsi ta on, et selle raporti sisu kindlasti ka inspireerib meid meie jaoks oleks väga kasulik, kui parlament endiselt toetab meid, see kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid on väga julgust äh, andev samm, samuti on meeldiv, et te mõistate, et meil on vaja stabiilset regulatiivrežiimi, äh, selget äh, stabiilset nõudlust ning seeläbi saame me tuua paremat tingimused ka tarbijatele ning vähendada neile, nende kulusid. samuti on tervitatav see, et parlament soovib äh, tegeleda ka äh, kütmise ja jahutamisega, see on viiskümmend protsenti meie tarbimisest ju ning see mängib väga tähtsat rolli. samuti on oluline transport, mida on koheldud natuke teistmoodi, aga ka siin peame me edasi liikuma tulevikus nüüd, mis puudutab mõningaid konkreetseid ettepanekuid, siis ma tervitan teie kommentaare tarbijate kohta. võib näha, et äh, taastuvenergia äh, avab osaluse energiaturul ka tarbijate jaoks ja kindlasti me õhutame sellele kaasa. tervitaksin ka kommentaare, mida te tegite bürokraatia vähendamise kohta see on jällegi üks valdkond, kus me saaksime olla efektiivsemad. oleme valmis raportööriga koostööd tegema, kui meie statistika on vananenud, vananenud, siis te teate, et me eh, tsiteerime Eurostati numbreid ning nemad on tavaliselt kaks aastat ajast maas, aga praegu me koostame kaks tuhat viisteist aastat statistikat. Eh, see on uuem info, mille me oleme valmis teile edasi saatma ma ei soovi siin mingit pikka kõnet pidada, ma tervitan kõiki ettepanekuid, tervitan seda, mis suunas raport liigub, ootan seda väga, ootan teiepoolset inspiratsiooni meie töösse ja kui me kuidagi saame teid aidata näiteks infoga või kuidagi teisiti, siis kindlasti andke meile teada. aitäh! aitäh! kolmteist aprill kell kaksteist päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Mm. hääletus kakskümmend neli mai ITRES, hääletus täiskogul teisel täiskogu istungjärgul juunikuus. suur tänu! kõik, kes siin osalesid, on olnud väga kannatlikud, peaaegu sama kannatlikud nagu ma ise. ning suur tänu! ja väga oluline, et saime kõigi punktidega ühele poole ning äh, kahekümnendal ja kahekümne esimesel aprillil tuleb meie järgmine komisjoni koosolek, mis on nii hommikul kui kas te soovisite midagi öelda? proua raportöör, läks meelest ära, jah? jah, see on sellepärast, et eelmisi raportööre ei olnud ja teie olete täielik erand tänaste raportööride hulgas täna pärastlõunal ja ma palun väga vabandust, ma ei hakka seda äh, ma ei hakka kordama, vaid pärast lihtsalt lõpetan meie istungi, aga praegu on teil sõna. aitäh ja ma andestan teile ning mõistan. teen lühidalt tahtsin tänada kõiki panustamast. kuulasin tähelepanelikult ettepanekuid ning tahtsin märkida vaid ühte asja. komisjon puudutas andmete ülevaatamise küsimust. minu hinnangul on väga oluline, et parlament osaleks siin loomaks äh, stiimuleid riikidele selles valdkonnas edasi minna. oluline on tarbijate roll, kohustuslikud eesmärgid, taastuvenergiate dokumendis on väga olulisi punkte vaesusega võitlemiseks. meil on vaja siin rõhutada soodsa õigusraamistiku olulisust, mis ei loo ebakindlust ning taastuvenergia annab meile võimaluse arendada rohelist tööstust ning näitab, et me toetame sektorit, mis loob töökohti. nagu mitu variraportööri ütlesid. ning lõpetuseks, paljugi on veel vaja teha, ma olen kindel, et me jõuame kompromissidele, tänan kõiki koostöö eest ning ning ühinen sümboolse žestiga, mille pakkus välja kolleeg. tänan, proua, suur tänu kõigile tehtud töö eest, väga oluline raport meie komisjoni seisukohast ning kogu Euroopa Liidu seisukohast ning kohtume siis kahekümnendal ja kahekümne esimesel aprillil. nii hommikul kui pärastlõunal, mõlemal päeval. aitäh!